seatakse katluse alla eh, ekspansionismi. suured esindused Indoneesias, Etioopias, New Yorgis. kui ma vaatasin viimati kaarti, siis nad ei asugi Euroopas. rohkem miljonit kulutatakse propagandale, loodes elamuskeskusi ja mobiilseid ähm, ähm installatsioone ja härrata, äh, värvatakse meediajuhte ja nii edasi. ja Äh, kulutas väga palju raha ka parlamendisaadikute äh, kontorite äh, remondile, mis meie vaatekonto oli täiesti nõrged. siin min-, rääkisid Westminsteri poliitikud ei suuda otsustada, kas nad viivad ellu referendumi tulemust või mitte. Briti äh, mm, saadikud valiti kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist oli referendumi ja kaks tuhat seitseteist Äh, ma süüdistan Euroopa Liitu paljude asjades, kuid ma ei hakka süüdistama Euroopa Liitu Westminsteri poliitikute pärast, et nad ignoreerivad mandaati ega ei suuda otsustada, mida teha. see on nende süü, mitte teie süü. What a relief, Mr Arnold. milline kergendus, härra Arnold. kas te olete valmis härra Rubiki küsimusele vastama? härra Rubik, palun suur tänu! usun, et küsimus Euroopa Parlamendi asukohast on õigustatud küsimus. ning me teame kõik, et Lissaboni lepingus ning Rooma lepingutes on äh, selles küsimuses sätestatud ühehäälsus. ning meie asukoht on praegu Strasbourg, nii et ma ei saa, ma ei saa, ma ei mõista, miks siis seatakse see kahtluse alla, me, meil on siin istungid, me otsustame siin asju ning see on igati, igati mõistlik. Brexiti puhul me ka ei tea, kuidas asjad edasi lähevad. kas, kas nüüd äh, tuleb kaos, tuleb leppeta Brexit, paari tunni pärast Westminsteris ei ole mingit otsust ning äh, meile pakub suurt huvi see, kuidas see mõjutab meie kulutusi suur tänu väga raske on vastata küsimusele kui sellel ei ole küsimärki lõpus päris kindlasti ma nõustun sellega, et Westminsteris praegu valitseb kaos. me siiski ootame, et meie Westminsteri poliitikud langetavad otsuse ja võtavad enda kätte juhi rolli Brexitis, mida inimesed hääle, hääletasid. mis puudutab Strasbourgi ja Brüsseli vahel reisimist, siis ma lihtsalt tahan öelda, et süsteem on katki, kui parlamendil puudub põhiline demokraatlik õigus, volitus otsustada, kus ta koos käib. härra Artvi lugupeetud eh, juhataja, eh, head kolleegid, eh, parlamentaarne demokraatia on hindamatu, kuid see toob kaasa endaga kulusid ja meil eelarvekomisjonis on ülesanne jälgida, et meie kasutuses olevaid eurosid kasutatakse asjakohaselt. tahaksin siin tänada Vladimir Mangat, kes äh, analüüsis äh, parlamendi eelarve äh, projekti väga põhjalikult koos variraportööridega, tahaksin neid kiita nende pühendumuse ja selle suurepärase töö eest. ütleksin veel, et e-, parlamendi e-, eelarve juhtimine on esmatähtis, kui me astume läbirääkimistesse eh, nõukoguga pärast eelarve hääletust. praegune hääletus on ajutine, millele tuleb kinnitus oktoobrikuus järgneval hääletusel. tahaksin mm, teiega jagada üht ideed, me peaksime siin üht-teist selgitama viis aastat olen juhtinud eelarvekomisjoni ja meil on äh, kogu aeg samalaadsed probleemid. parlamendi juhatus on otsustanud äh, teatud äh, poliitika üle ja meieni jõuab siis seda peegeldav eelarveprojekt see äh, puudutab parlamendi tegevuse ja töökohtade loomisi, parlamendi esindusi äh, väljaspool Euroopa Liitu. meil on selle kohta olnud pidevalt küsimusi, kuid me ei ole saanud neile piisavalt vastuseid. mis puudutab aga juhatuse ja fraktsioonide otsuseid, siis meil tegelikult ei ole mingit võimalust äh, neid valikuid vaidlustada. ma leian, et järgmise parlamendi Äh, tegevusaja jooksul me peame äh, mõtlema, mida teha äh, kasutamata jäänud vahenditega. näiteks tuleb mõelda tulevikule seoses eelarvepoliitikaga ja me peaksime tegema seda ausalt ja siiralt. tahaksin siinkohal au avaldada järjestikul, järjestikustele raportööridele, variraportööridele tahaksin neid äh, tänada. aitäh tähelepanu eest! Um, so... mul on vaba mikrofonis üks sõnasoovija, härra Castaldo, palun. aitäh head kolleegid, tahaksin rõhutada, et äh, paraku äh, tundub mulle, et meil on siiski probleeme eriti võttes arvesse võimalikku ähm, Brexitit, äh, mis meid ootab, aga kulud sellega seoses ei ole piisavalt äh, tõusnud. me oleme äh, mitmel puhul juhatusele vastu astunud meie arvates ebatõhusate, ebavajalike kuludega, mis on olnud liiga Eh, liiga kõrged ka eh, hoonetega seoses ja meie eh, ehitustega seoses. tundub, et me samas nõuame riikidelt suuremat suuremat ähm, kokkuhoidlikkust, samas kulutame siin ühe miljardi äh, euro oma äh, mitme tegevuskoha ülalpidamiseks. nii et me peame siiski äh, suutma põhjendada kõiki oma kulusid ja kodanikud nõuavad meilt selle kohta aru, aitäh. meie arutelu on lõppenud ja raportit hääletatakse homme. järgmine päevakorrapunkt on härra Dantani raport olmevee kvaliteet. ja äh, ütleme tere tulemast volinik Avramopoulosele ja nüüd saab raportöör sõna neljaks minutiks. härra Dantin. proua president, austatud volinik, daamid ja härrad, variraportöörid, parlamendiliikmed. pea nelikümmend aastat on Euroopa Liidul õigusaktid joogivee kohta meil on kõigis riikides astutud märkimisväärseid samme edasi selles vallas. Need õigusaktid vaadati üle kakskümmend aastat tagasi ning on aeg uueks läbivaatamiseks. selleks, et arvestada arenguid teaduses, mida kajastavad uued WHO normid. ent me peame komisjoni ettepaneku kohaselt arvestama ka riski ohjamise edasiminekuid ning suurendama läbipaistvust ja tarbijate juurdepääsu andmetele joogivee kohta. eelmises oktoobris hääletasime direktiivi muudatusi. direktiiv paneb ette uue riskihindamise meetodi, mis võimaldaks äh, võimalikult vara välistada joogivee saastumise ohud. siin lähtutakse riski ohjamise ja ettevaatuspõhimõtetest, kvaliteediparameetritest ning e, juurdepääsu tagamise vajadusest kvaliteetsele joogiveele. meil tuleb tagada inim-, kõigile inimestele, kõigile tarbijatele juurdepääs kvaliteetsele joogiveele. selge ajakava kohaselt vaatamata töökoormusele, mis sellega kaasa tuli, suutis Euroopa Parlament oma ülesanded täita ning on valmis olnud juba novembrist eh, selle dokumendi üle läbi rääkima, et jõuda tulemuseni enne parlamendi mandaadi lõppu. paraku viibis teksti menetlemine nõukogus ning meil ei ole õnnestunud praegu saavutada kõike, mida me ootasime tegemist on suhteliselt keerulise olukorraga, sest kuna meil ei ole, sest meil ei ole äh, kolmepoolsete läbirääkimiste teksti. vaatamata Rumeenia eesistuja pingutustele, kes üritas nõukogus mahajäämust äh, likvideerida, ei ole viiendal märtsil vastu võetud ühine lähenemisviis äh, andnud meile piisavalt aega ning parlamendil ei ole praegu aega enne Euroopa eh, Parlamendi valimisi alustada kolmepoolseid läbirääkimisi. kuna läbirääkimistel oleks mängus nii tehnilised kui poliitilised küsimused, tuleb homme hääl, homsel hääletusel Euroopa Parlamendilt seisukoht kolmepoolsete läbirääkimiste kohta ning edasi on juba Soome eesistuja otsustada, kas hakatakse selle üle Euroopa Parlamendiga läbi rääkima. ma tänan veel kord variraportööre kes aitasid mul seda tööd teha ning tänan parlamendi teenistusi, kes meiega kaasa töötasid. Know... tänan ka teile, teie töö eest. nüüd volinik Avramopoulos, palun. aitäh. head kolleegid, tahaksin südamest tänada raportööri, härra Montaigne, variraportööre selle pingelise töö eest, mille nad ära tegid seoses äh, jookivee direktiivi läbivaatamisega. komisjon tervitab seda, et parlamendi muudatusettepanekud sisuliselt vastavad olulistele punktidele meie ettepanekus. samas kahjuks tuleb nentida, et nõukogu menetluse venimise tõttu ei ole võimalik sõlmida enne Euroopa Parlamendi valimisi institutsioonide vahelist kokkulepet. meenutan, et meie ettepaneku eesmärk on tagada joogivee ohutus, turvalisus Euroopa Liidus kahekümne esimesel sajandil. me võime olla uhked selle üle, et enamus inimesi praegu Euroopa Liidus saavad kasutada maailma kõige paremat, kõige parema kvaliteediga joogivett. meie ettepanekuga see olukord säilib ja isegi paraneb, kuna normid tulevad, õigusaktide normid tulevad veel rangemad ja ajakohased. kahekümne teisel märtsil, eelmisel nädalal oli meil maailma veepäev ning selle moto oli kedagi ei tohi maha jätta. meie nägemuse kohaselt on Euroopa kaasav ühiskond, kus inimesi ei hüljata. kohustus joogivee läbivaadatud direktiivis selle eesmärk on tagada ka kõige haavatavamatele inimestele juurdepääs kvaliteetsele joogiveele ning see kajastab seda mootot. Euroopa kodanikualgatuse tõttu äh, algatusõiguse kohta veele, mida toetas üks koma kaheksa miljonit inimest ning mis oli edukas ja esimene niisugune edukas kodanikualgatus, äh, see näitab, kuidas Euroopa Komisjon arvestab kodanike muresid. ettepanek parandab olukorda umbes kahele miljonile inimesele joogivee osas Euroopa Liidus. komisjoni ettepanek juurdepääsust joogiveele on samuti oluline samm edasi, saavutamaks eh, et eesmärki kuus eh, säästva arengu eesmärkides. ma tervitan parlamendi tugevat toetust, tagamaks kõigile juurdepääs kvaliteetsele joogiveele. see on väga oluline tulevastes läbirääkimistes eh, õigusloome pädevusega institutsioonide vahel. keskkonnanõukogu leppis kokku, nagu kuulsite, juba viiendal märtsil ühise lähenemisviisi. Nende kompromisstekstis leidis nõukogu kompromissi, kus on väga piiratud nõuded, mis selles, mis puudutab juurdepääsu joogiveele ning äh, mõned riigid ei soovinud, et Euroopa tasandil üldse juurdepääsu joogiveele reguleeritaks. teisalt olen ma kursis, et enamus Euroopa Parlamendist, mis on Euroopa rahvaste esinduskoda, soovib niisugust regulatsiooni. nõukogu ettepanek, mis puudutab artiklit kümme A joogivee si-, joogivee sisalduse kohta, tõstatab mitmeid küsimusi. seetõttu eh, komisjon reservatsiooniga kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusi arvestades eh, lubab eh, teavitada oma seisukoha sellega seoses hiljem. võin teile kinnitada, et komisjon on pühendunud ning valmis tegema omalt poolt kõik, et toetada järgmist Euroopa Parlamendi kom-, koosseisu ning eh, järgnevaid eesistujaid kolmepoolsete läbirääkimiste võimalikult peatse alustamise küsimuses lubage mul rõhutada, et eh, erapooletu läbirääkimiste soodustajana kavatseb komisjon toetada olulisi eesmärke selles algatuses, mis minu hinnangul on meie kõigi huvides ja mida me kõik jagame. lõpetuseks, ohutu turvaline joogivesi on kõigi Euroopa kodanike huvides. meie pakutavad lahendused mõjutavad positiivselt eh, inimeste igapäevast elu, seetõttu kutsun ma üles parlamenti toetama Euroopa Komisjoni nägemust, mille kohaselt meie kodanike tervist tuleb veelgi tõhusamalt kaitsta läbi selle, et kehtestatakse ranged standardid ning tagatakse inimestele juurdepääs joogiveele. aitäh, austatud president ja parlamendiliikmed! tänan, volinik! härra Liising, kolm minutit suur tänu, proua president, austatud volinik, head kolleegid. joogivesi on toiduaine, mida kõige rohkem kontrollitakse Euroopa Liidus. see on meile ka kohustus ning eh, järgida siin uusimaid teadusandmeid ning Euroopa Komisjoni ettepanek eh, muudab joogivee veel turvalisemaks. rahvapartei poolt toetame me seda algatust kuid oleme menetluse käigus korduvalt märkinud, et kõik see peab olema ka rakendatav väikest, väiksematele veekäitlejatele. nii et sellest ei võidaks ainult need, kes analüüse pakuvad, vaid võidaksid lõpuks ka tarbijad, kes lõpuks peavad selle kinni maksma. ning seetõttu oleks meil vaja mõistlikku kompromissi, mis tagab suurema turvalisuse, aga hoiab kulud mõistlikes piires ka väiksematele veekäitlejatele. nii et suur teema on ka juurdepääs joogiveele. minu hinnangul on väga hea mõte, et me võimalikult paljudes kohtades Euroopas pakume tasuta juurdepääsu avalikes avalikes kohtades joogiveele ning minu meelest on õige, et ka kohvikutes ja restoranides oleks meil tasuta joogivesi. see on hea kodanikele ning vastab äh, kodanike algatusele. see säästab muide ka ressursse, sest mineraalvesi, äh, mis sadade kilomeetrite kauguselt mingites pakendites kohale toimetatakse, sellega kaasnevad kütusekulud ja muud keskkonnaprobleemid. ning äh, lisaks ei olegi, nagu teadlased näitavad, alati tervisele kasulik juua päev läbi meditsiini med,, mineraalvett ent, head kolleegid, mitte kõik, mis meile isiklikult meeldib ja mingil põhjusel hea mõttena tundub, ei pea, ei pea saama regulatsiooniks Euroopa Liidus, mis on igal pool kohustuslik. siin tekib subsidiaarsusküsimus ning seetõttu Rahvaparteina oleme seisukohal, et kompromiss, mis leiti nõukogus, on väga mõistlik. ning me peaksime seda arvestama kolmepoolsetel läbirääkimistel. stiimulid, teadlikkuse tõstmine on sammud, mille abil on võimalik eesmärke saavutada võib-olla paremini kui kohustuslike väärtuste kehtestamisega igal pool Euroopa Liidus, mis võiks tugevdada veel Euroopa Liidu vastast meelsust, seetõttu peaksime toetama mõtet, aga mitte, eh, mitte selle niisugust õigusaktilist rakendust. tahaksin lõpuks tänada härra Dantani kes küll ei kandideeri enam, mis äh, Euroopa Parlamenti, ent kes on teinud väga tõhusat tööd paljude teemadega, muuhulgas ka selle teemaga. suur tänu, Michelle, selle töö eest ning soovin sulle edu sinu tulevastes ettevõtmistes. aitäh nende lahkete sõnade eest. nüüd kolmeks pooleks minutiks härra Palmer. Uh, tänan, president, ja kõigepealt äh, ma ta-, lisaksin ka oma tänusõnad raportöörile härra Dantanile Äh, tema jõupingutuste ja koordineerimistegevuses selle teema käsitlemisel ja täna on ka variraportööre äh, teistest fraktsioonidest. ma tahaksin tänada ka meie assistente, meie töötajad, kes on kuid teinud tööd äh, väga keeruliste küsimuste kallal, ähm, mida see õigusakt hõlmab. väga paljud erinevad organisatsioonid ja sidusrühmad võtsid meiega ühendust, kui me tegime tööd selle teema kallal. ma tänan ka neid selle huvi ja osalemise eest ja ma arvan, et äh, see suur hulk äh, sidusrühmadest, kes olid huvitatud sellest, näitavad, kui keeruline oli see teema. ma viitan just nendele organisatsioonidele, kes äh, on seotud õigusega veel, kes väga õigesti survestasid meid selleks, et need õigused oleksid tagatud mul on hea meel, et tekst selles osas on nüüd palju paremini sõnastatud, kui ta varem oli. ja minu fraktsiooni poolt välja pakutud sõnastus sai kahetsusväärselt nõukogul on kulunud nii palju aega äh, seisukoha võtmiseks, mis tähendab seda, et meil ei ole võimalik nüüd alustada kolmepoolseid läbirääkimisi, sellega hakkab tegelema järgmine parlamendi koosseis ja, ja ma ei kahtle, et olenemata sellest äh, poliitilisest koosseisust äh, jälgib seda, mida meie koosseis on teinud õigusel veel. kas me oleks võinud midagi paremat saavutada? jah, võib-olla aga ma arvan, et see on oluline töö, mis peab jätkuma, oluline samm edaspidiseks ja ei oleks sugugi äh, vastuvõetav ei nõukogule ega uuele parlamendi koosseisule seda äh, lahjendada. sest see teema puudutab teema, äh, teadustehnoloogiaid ja kõiki neid praktilisi meetmeid, mis tagavad meie joogivee kõrge kvaliteedi ja ohutuse ja selle keskmes on ka põhimõtteline õigluse ja sotsiaalse õigluse eh, teema, sest pole õige, et eh, kahe tuhande üheksanda aastal Euroopa Liidus on veel inimesi, kellel puudub juurdepääsus puhtale, taskukohasele, eh, ohutule joogiveele ja see seostub parlamendi poolt võetud kohustustega tagada inimõiguste teostamine ja sellega on ka Sotsiaaldemokraatliku fraktsioon tegelenud kolleegid, see võib olla ka minu jaoks viimane õigusakt, mille kallal ma töötasin selles parlamendi koosseisus ja kui ta tõesti selliseks jääb, siis mul on hea meel, et see oli just nimelt see õigusakt, direktiiv, mis mõjutab kõiki Euroopa Liidu kodanikke eh, iga päev. ja mitte keegi ei eh, ei peaks katlema, et kui ta keerab kraani lahti, siis eh, joogivesi on puhas ja ohutu ja see ei puuduta mitte ainult kraane ja laadi, vaid sotsiaalset õiglust. ja parlament peab nõudma, et eh, vesi oleks tagatud kõigile. selles osas on veel väga palju ära teha ja see raport on oluliseks sammuks selle saavutamisel ja kui inimesed järgmistel nädalatel, kuudel ja aastatel ütlevad ja küsivad, mida Euroopa Liit teeb, milleks Euroopa Liit on ja see ongi just see, millega me tegeleme sõltumata sellest, kas te olete Pariisis, Strasbourgis või Brüsselis, kui te keerate kraani lahti, siis on ütlaselt tagatud vee, joogivee kvaliteet ja ohutus, mida me kõik naudime. tänan, poolteist minutit, härra Hodž suur tänu, juhataja. vesi on väga oluline inimorganismi jaoks ja see on ka meie pärand, mida me peame hoidma meie tulevaste põlvede jaoks. kahjuks äh, veeressursid on piiratud ja seetõttu me peame korralikult vett majandama ja äh, kokku hoidma. vähemalt kakssada viiskümmend miljonit kuupmeetrit vett äh, raisatakse äh, suurlinnades, mis tähendab seda, äh, et sellega oleks võinud varustada kümme kuni kakskümmend miljonit inimest veega. üheksasada liitrit vett kulub ühes majapidamises ja igal aastal me kaotame kakskümmend tuhat liitrit vett, kui me kraani korralikult kinni ei keera ma arvan, et et meil oleks vaja äh, jõulisemaid äh, määr, määrusi äh, tina- ja mikroplasti jaoks ja teiste patogeenide jaoks ja see on oluline osa selles õigusaktist, me saaksime kokku hoida kuni kuussada miljonit eurot, kui vetted käidetakse korralikult see puudutab ka kasvuhoonegaaside heiteid. vett tuleb pidevalt kontrollida, vee kvaliteet tuleb tagada kõrgel tasemel ja meil on vaja ka avalikes kohtades äh, tasuta vee, joogivee võimalusi ka restoranides ja see on oluline kestliku järe, arengu jaoks ka äh, kestliku veemajanduse jaoks, me peaksime piirama pudelivee kasutamist me ei tohiks unustada, et, et vesi tähendab elu. ja me alati, kui me vaatame kosmose poole, küsime vee kohta, ka seda tuleb arvestada. suur tänu, ma olen täna õhtul paindlikum, kuid ma siiski palun, et ei venita oma kõneajaga. Äh, proua Müller, kaks minutit. aitäh, proua president. komisjon on teinud ettepaneku muuta veedirektiivi tulenevalt esimesest edukast Euroopa kodanikualgatusest õigusveele. minu partei toetab kodanike osalust poliitikas ning seetõttu on väga oluline, et me arvestame ja võtame tõsiselt kodanike algatust ning reageerime sellele kiiresti. minu hinnangul oleme me parlamendina vastavalt ka toiminud vaatamata tehnilistele ja poliitilistele keerukatele küsimustele selle teemaga seoses esitasime oma raporti juba oktoobris ning olime valmis alustama läbirääkimisi kolmepoolseid nõukoguga. nõukogu paraku võttis nii palju aega selle teema menetlemiseks, et meil ei õnnestu enam seda direktiivi vastu võtta enne parlamendi mandaadi lõppu. sellest on kahju, seetõttu peame homme lõpetama vaid esimese lugemise ning see sellega saadame sõnumi kodanikele, et kodanikualgatusele ei ole meie jaoks paljas sõna, vaid me võtame seda tõsiselt. ja me teeme oma raportis ka häid ettepanekuid, sisulisi ettepanekuid, me pakume näiteks välja lahenduse selle kohta, kuidas mikroplastide ja, ja teiste uute kahjustavate ainetega toimida joogivees, sellega suurendame usaldust joogivee kvaliteedi vastu. samuti teeme ettepanekuid, mille kohaselt uus riskipõhine äh, lähenemine ei muutu koormaks äh, kohaliku omavalitsuse tasandil toimivatele äh, veekäitlejatele või väikestele veekäitlejatele piirkondades. me loodame, et need positiivsed punktid säilivad ka järgmise parlamendi jaoks. tänan raportööri Michel Dantani ning variraportööre Joogivesi on kõige enam uuritud äh, toiduaine Euroopa Liidus ning seda võib julgelt kraanist äh, endale lasta ja juua. Äh, härra Javor, kaks minutit. suur tänu, juhataja tervislik joogivesi on põhiõigus ja igal Euroopa kodanikul peaks olema õigus sellele. ja seda tähendabki kodanike algatus Right to Water, õigus veele. see oli esimene Euroopa kodanike algatus, mis, mida saatis edu. Äh, kodanikud ütlesid, mida nad soovivad öelda Euroopa Liidule ja selle alusel Euroopa Komisjon esitas ettepaneku, äh, mida Euroopa Parlament loodetavasti homme esimesel lugemisel toetab kuid äh, Euroopa Liidus on väga palju kodanikke, kellel puudub juurdepääs piisavale joogivele, kas seetõttu, et nad kuuluvad vähemusse, nad on marginaliseeritud ühiskonnas ja seetõttu pole neil juurdepääsu puhtale joogiveele. me räägime sadadest tuhandetest inimestest Euroopa Liidus ja seda kõik valitsuste süül, sest valitsused ei ole suutnud tagada vajalikku torustikud, millega juhtida vesi nende inimesteni ning täita äh, neid nõudmisi, mis on esitatud äh, ohutule joogivele. Nad ei suuda seda teha, vaatamata sellele, et Euroopa Liit on kulutanud miljoneid eurosid liikmesriikide abistamiseks äh,, kes peaksid ellu viima meetmed, tagamaks juurdepääsu veele kõigile. kahjuks neid äh, varasid ei ole korralikult kasutatud, kahjuks on see raha läinud korruptsiooni ja raha ei kasutata äh, sihtotstarbeliselt tagamaks kvaliteetset joogivett, kuid kvaliteetne joogivesi ei, ei seotu mitte ainult ohutuse ja tervisega, nagu me juba arutelus, kui me suudame tagada Euroopa kodanike usalduse kraanivee suhtes, tekib meil võimalus märkimisväärselt vähendada nõudlust pudelivee järgi ja seeläbi vähendame ka oluliselt jäätmete hulka. me peame selle usalduse looma ja homme äh, täiskojale esitatud ettepanek vajab toetust. kahjuks nõukogu ei ole oma tööd teinud ja tulevikus liikmesriigid, kes osalevad nõukogu töös, peavad andma endast parima, et need ettepanekud korralikult ellu viia, igal Euroopa kodanikul saab olema juurdepääs joogivele. ja järgmisena härra Boylan, proua Boylan tänan, kolleegid, need, kes on töötanud selle nimel aastaid, oleme pettunud, et komisjon valis selle õigusakti, et, et käsitleda inimeste õigus veel äh, äh, me kas tagame selle või ebalastame, ei ole sellist poolikut lahendust, kui me räägime inimeste õigusest ja miks siis inimõigus veele on nii eriline, et ta vajab sellist keskpärast tulemusena. meie oleme inimeste otsesed esindajad Euroopas ja kahjuks äh, me ei ole täitnud nende lootust Right äh, to Water petitsioonile, mis sai rohkem kui kaks miljonit allkirjad. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta parlamendi meie vasakpoolse ei saa seda toetada, selle tähendaks, et me nõustume selliste a la carte kohustustega, leebete kohustustega Äh, selle asemel, et ellu viia süsteemseid muutusi. petitsiooni eesmärk oli käsitleda veevaesuse tõsiseid probleeme, mis äh, mõjutab kahte miljonit inimest Euroopa Liidus. nõudmine, et tagada üleüldine juurdepääs joogiveele, oleks taskukohane juurdepääs ja nõuda, äh, et liberaliseeritakse Euroopa Liidu veepoliitikat ja see on meiepoolne vastus kodanikele. argumendid kulutõhususe kohta tähendab seda, et me äh, heidame kõrvale sotsiaalmajanduslikud õigused. ja ma ei usu, et äh, Right to Water liikumine jagaks meie vaatevinklit. Äh, Teile on, härra Voilen, sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus vastama? palun, kolleeg Rubik saab võimaluse küsida. tahaksin tänada kolleeg Voilenit loomulikult on oluline, et inimesed saaksid tasuta vett. vesi on avalik hüve, see on iseenesestmõistetav. ning äh, seda me peame, seda põhimõtet peame järgima. aga kui me räägime taristust, mille läbi vett äh, tarnitakse, siis loomulikult peab taristu eest maksma. kas te usute, et on tõesti sobiv meetod äh, seda taristut tasuta pakkuda ja, ja läbi vähem äh,, vähempakkumiste. palun äh,. proua Peren, saate vastata, jah liikmesriikidel äh, peaks olema ähm, pädevus äh, seda taristut hallata ja meil Iirimaal on ka probleeme sellega, et äh, komisjon sekkub selle, sest meil Iirimaal ei ole mitte mingit veega seotud vaesust, sellepärast et me maksame selle eest üldises maksusüsteemis, mitte ei karista inimesi selle eest, kui nad ei jõua maksta selle eest. jah, me ei taha äh, veetaristu liberaliseerimist. aitäh. kaheks minutiks saab sõna proua Eevi, aitäh. Itaalias äh, on Äh, poliitilise äh, arutelu keskmesse äh, viie tähe liikumise tõttu. sellega seotult meil oli ka referendum aastal kaks tuhat üksteist, siis üldisemalt Euroopas ei ole see teema eriti palju kodanike huve teeninud. pidevalt küll räägitakse uues direktiivis ligipääsust veele ja möödunud aasta oktoobris äh, hääletati selle üle ja meil on siis soovitused järgmisteks äh, läbirääkimised, aga see ei ole üldse hea mõte, era-, enamik äh, konservatiivseid jõude ei ole soovinud sellel teel edasi liikuda, nagu on soovinud kaks ja pool miljonit Euroopa kodanikku oma Äh, taotluses. ja praegu äh, tuleks äh, direktiivi kohaldamisala veelgi laiendada, ei tohiks, peaks jälgima ka keemiliste ühendite esinemist ja ohtlikud, ohtlike ainete sisaldus tuleks viia nullini aga äh, tuleks äh, seega tagada, et joogivees ei oleks äh, mitte kunagi koht, ohtlikke aineid, mis kahjustavad inimesi põlvkondade kaupa. seega on meil tarvis, et ligipääs veele jõuaks kõigini ja selleni tuleb liikuda järjekindlalt ja selleks tuleks ka joogivee kvaliteeti äh, pidevalt jälgida ja kontrollida. aitäh! poolteist minutit, härra Le Breton. aitäh! joogivesi on minu jaoks oluline teema. mina alustasin ülikoolis oma karjääris selle äh, teemaga õigusvaldkonnas kolmkümmend aastat tagasi ja kui vaadati üle äh, see vana, vaadatakse üle see vana direktiiv, siis äh, sellega lõpeb siin minu karjäär ja sellega seostub ka petitsioon teatavasti, millel oli üle kahe miljoni allkirja Eh, mille eesmärgiks on tagada joogiveele ligipääs kõigile, sealhulgas ka haavatavatele rühmadele nagu eh, roomad. kuid eh, see küsimus kuulub liikmesriikide, mitte Euroopa Liidu pädevusse. kui on ohtlikke aineid, toksilisi aineid, mis sisalduvad joogivees, siis peavad liikmesriigid sellega tegelema koostöös Äh, ülemaailmse tervishoiuorganisatsiooniga. mis puudutab aga äh, ligipääsu joogivele, ei ole äh, Euroopa Liidul vaja siin mingeid õppetunde jagada, liikmesriigid saavad väga hästi ise hakkama, ei ole ka mõtet siin toetuda roomade õigustele selleks, et komisjon oma pädevusi saaks laiendada, ei ole, ei tohiks liikmesriikide suveräänsust kahjustada. järgmisena saab sõna kolleeg Ajuso, kaks minutit. aitäh, lugupeetud volinik. mulle tundub, et äh, komisjon on äh, selle olmevee äh, direktiivi täiesti asjakohaselt äh, Äh, üle vaadanud ja ümber sõnastanud. siin on tuvastatud neli valdkonda, parameetrite loetelu, riskipõhine käsitlus, läbipaistvuse suurendamine ja äh, joogiveega kokku puutuvad äh, materjalid. on väga oluline ka, et liikmesriigid peaksid reeglitest korralikult kinni. see ettepanek on sobiv probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. siin arvestatakse äh, tehnoloogia äh, arengut, äh, keskkonnaga seotud parameetreid, veetaristut, jookus, jaotusvõrku ja nii edasi, seda kõike arvesse võttes on meil võimalik olukorda parandada. parlamendi tekst omalt poolt pakub äh, Ähm, täiendusi äh, kvaliteetsele joogiveele ligipääsu osas, äh, hinna osas äh, ja vee raiskamise piiramise osas ja ka veevarude ja kasutatud materjalide ohutuse osas. siin pakutakse ka lahendusi plastpudelites vee tarbimise küsimusele viimaks sooviksin äh, tänada äh, raportööri härra Dantani, kes äh, saavutas hea tasakaalu erinevate piirangute ja nõuete vahel, rääkimata lisaraskustest, mis on seotud sellega, et nõukogu ei liikunud piisavalt edasi Äh, proua Kütland. aitäh, vesi peab olema ohutu joogiks äh, sobiv ja see kehtib kõigile, kas te olete kodus või olete kodutu, kas te kuulute enamuse või vähemuse hulka, kas äh, elate suures äh, linnas või hõreasustusega alal, kuid praegu äh, Euroopas siiski paljudel inimestel ei ole ligipääsu ohutule joogiveele ja see on vastuvõetamatu. joogivesi peab olema ohutu, seal ei tohiks olla mingeid ohtlikke kemikaale, mis meie tervist ohustavad. seega me peame oma norme täiendama, tuleb piirmääre kohandada ja endokriinsüsteemi kahjustajad näiteks tuleb äh, kindlasti äh, arvesse võtta, need viivad äh, diabeedi või muude kahjust, kahjulike, ohtlike haigusteni ja võivad kaasa tuua ka viljatust. seetõttu peab Euroopa tegema kõik, mis võimalik, tagamaks, et meil ei ole niisuguseid ohtlikke äh, aineid joogivees. parlamendil on siin tugev mandaat, läbirääkimiste positsioon selles valdkonnas. ma tean, et paljud liikmesriigid tahaksid norme äh, lõdvendada, kuid liikmes, kuid Euroopa Parlament peab seisma Euroopa kodanike äh, tervise eest kuid läbirääkimiste käigus me peame kuulama, vaatama ka äh, erinevaid äh, olukordi, siin on geograafilised erinevused ja Euroopa Parlamendi äh, lähenemine peab siiski sisaldama teatavat paindlikkust liikmesriikide jaoks, võttes eesmärgiga, et saavutataks sobivam lahendus seo-, so-, ohutu joogivesi on kõigile vajalik. järgmisena saab sõna härra Skripek, üks minut. aitäh. statistika äh, viitab sellele, et äh, vee tarbimine on praegu kuus korda kõrgem kui äh, sada aastat tagasi ja see suureneb veelgi. on oodata, et äh, kolm koma viis äh, miljardit äh, inimest aastal kaks tuhat viiskümmend saavad kasutada ohutut vett ja vesi saastub kõikjal järjest enam siin tundub, et Äh, ei arvestata piisavalt äh, keskkonnaprobleemidega ja peetakse rohkem silmis, äh, silmas ettevõtete huve aastast üheksakümmend üheksa on juba näha, et on suured põuad, suured keskkonnaprobleemid ja nii edasi, seetõttu me peame palju kiiremini tegutsema. järgmisena proua Miranda aitäh, vesi on inimõigus, see on ühisvara ja see ei ole kaup. me soovime, et komisjon äh, rakendaks seda äh, õigust kõigile vastavalt ÜRO äh, põhimõtetele. Boliivia on näiteks seda põhimõtet kasutama hakanud, et vesi on inimõigus ja ka meie peame kaasajastama oma ähm, põhimõtteid ja äh, norme. me peame tagama sotsiaalse õiguse äh, üleüldise võrdse ligipääsu veele Euroopas igal pool Ähm, minu arvates äh, siin sellest õigusest piisavalt kinni ei ähm, peeta. liikmesriigid ähm, boikoteerivad tihti olemasolevaid reegleid, näiteks Hispaanias on seda pahatihti näha, normidest ei peeta kinni. samas, kui äh, kodanikud soovivad ju puhast äh, vett, mis on tervisele kasulik nii inimestele kui ka loomadele ja mina äh, tean, millest ma räägin. minu riigis on palju äh, jõgesid, aga vesi on samas väga kallis teine oluline asi on veel see, et äh, kodanikud peavad saama piisavalt teavet olmevee kohta, see ei ole praegu veel piisavalt tagatud. järgmisena äh, proua Forenza ja meie hääletame Tantani raporti vastu. see Äh, ei võta üldse arvesse parlamendi äh, ülesandeid ehk siis äh, parandada seda, mida nõukogu on teinud, aga praegu tehakse kõik veelgi hullemaks Euroopa äh, kodanikud on ju petits-, petitsiooni esitanud Right to Water näol, et äh, lähtudes sellest, et vesi on inimõigus, see ei ole turukaup kuid äh, nüüd on meil siin lihtsalt mingid soovitused liikmesriikidele. siin ei ole ka piisavaid parameet-, parameetreid võtmaks arvesse Äh, ohtlikke äh, aineid äh, ja tööstuste reostust ja mina hääletan vastu. meil hääletasid itaallased refer-, referendumil puhta vee eest ja kaitsen ja esindan ka neid, kes esitasid petitsiooni Euroopa Komisjonile. proua Ohnanu, aitäh! endokriinsüsteemi häirijad on kõikjal jõgedes, põhjavees ja kraanivees, isegi väga väikse, väikestes annustes kahjustavad need hormonaalsüsteemi, toovad kaasa erinevaid probleeme seoses viljakusega, äh, käitumisega, nii edasi. ja meil äh, tehti kolm äh, uuringut seoses joogiveega Prantsusmaal, endokriinsüsteemi häirijad tegelikult on seotud kõige levinumate pestitsiididega ja vesi tõepoolest on liikmesriikide pädevuses olev teema, kuid ma ei ole nõus raportööri seisukohaga Eh, mida ta väljendab eh, seletuskirjas. sinna eh, vähe, minimeeritakse riske, öeldakse, öeldakse, et teadlaste hulgas ei ole veel konsensust. siin viidatakse ka mikroplastide teemalistele uuringutele, mis on alles lapsekingades, kuid ma ei ole sellega nõus, sellepärast et me ei saa inimeste tervist tagaplaanile jätta, aitäh! suur tänu, austatud president, head kolleegid! on reaalsus, et kaks miljonit inimest Euroopa Liidus ei ole, ei oma juurdepääsu puhtale joogiveele. Nende hulgas on vanemaid inimesi ja lapsi. ning ma jagan eesmärgi püstitust, et kõigil inimestel Euroopas peab olema juurdepääs puhtale joogiveele. nii et Euroopa võiks olla esimene manner maailmas, kus kõigil inimestel on puhas joogivesi. aga komisjoni ettepanek, vaatamata kõigile parendustele, mis me komisjonis üritasime sisse viia ja täiskogus üritame teha, sisaldab ikkagi liigset bürokraatiat ja reguleerimist äh, ka nende, nendes kohtades, kus vesi on juba puhas ja sellega lihtsalt suurendatakse kulusid leibkondadele, kulusid veekäitlejatele ja ammutajatele ning seetõttu hääletama raporti vastu. eesmärgipüstitus on õige, aga asja tuleb algusest peale hakata kaaluma järgmise Euroopa Parlamendi mandaadi alguses, tagamaks, et eh, inimestel, kellel ei ole puhast joogivett, neile tagatakse joogivesi, aga eh, ebamõistlikke parameetreid eh, õigusaktis ei kehtestata. seda ei ole meil vaja selle vastu me oleme ning selle tõttu hääletan ma raporti vastu, ent jätkan selle teemaga töötamist, sest eesmärgi püstitused kõigil, kellel veel puhast joogivett ei ole, peab juurdepääs sellele olema, on õige. E härra Zoffoli poolteist minutit, aitäh, meie äh, peame siin kinnitama oma hääletust niivõrd olulise direktiivi üle, seoses olmeveega Euroopa Komisjon on otsustanud äh, nüüd äh, seda direktiivi äh, läbi vaadata, uuesti sõnastada, võttes arvesse kliimamuutusi, üleminekut äh, ringmajandusele, et vähendada vee raiskamist ja plastijäätmeid e, Euroopa, Euroopas kaks miljonit kodanikku mm, oma algatusega soovisid tagada kõigile ligipääsu joogiveele, mis on esmane inimõigus ja mida tuleb äh, kõigile äh, tagada. lisaks äh, sellele me toetame suuremat läbipaistvust ja tarbijate paremat ligipääsu nende joogivee kohta käivale asjakohasele teabele. seega meil on olnud ka Itaalias Veneto piirkonnas äh, äh, veereostust äh, poolel miljonil inimestel on, pool miljonit inimest on pidanud tarbima kahjulikke aineid sisaldavat vett need normid äh, viidi küll äh, madalamaks, äh, kuid need on ikka veel piisavalt, need on ikka veel liiga kõrged ja küsiti arvamust EFSA-lt ja nad tegid ka soovituse vähendada Eh, piirata eh, kahjulike ainete sisaldamist eh, vees. loodetavasti jõutakse peatselt nullmäärani. proua Toomasic, palun. aitäh. vesi on Äh, asi, mis tundub meile iseenesestmõistetav, kuid seda valdkonda tuleb äh, kindlasti äh, reguleerida. mina tulen riigist, kus veeressursse väga hästi ei hallata ma, ma pean oluliseks, et peetaks siin kinni just lähimuspõhimõttest seega äh, ma äh, tervitan äh, selle, seda raportit. järgmisena saab sõna proua Serna Rodriguez. vesi on vääramatu inimõigus elamiseks ja me peame seda kaitsma reostuse, erastamise, suurtaristute eest, kuid kõikjal see nõnda ei ole. Galiitsias minu piirkonnas on meil veekogusid, jõgesid, mida reostavad kaevandused või kiirrongide e, ehitus, mille käigus heidetakse jõgedesse või merre reostavaid aineid meil on mitmeid selliseid projekte, Miramonte Casalongas näiteks on eh, niisugust eh, reostust hulgaliselt, glüfosaati, pestitsiide ja nii edasi. ja kõik see toimub tänu Euroopa Liidu eh, rahastamisele. me peaksime niisugust tegevust piirama, mis võimaldaks meil saada puhast joogivett. härra Kamus, palun. president, senor komissari austatud president, austatud volinik, arutelu direktiivi üle, mis puudutab joogivee kvaliteeti, on väga oluline mitmel põhjusel. esimene neist on, et tegemist on ainsa kodanikualgatusega, mis on olnud edukas, kus on kogutud üle pooleteise miljoni allkirju, sellepärast et kodanikele valmistab see teema muret. juurdepääs joogiveele äh, jätkusuutlik joogivee haldamine, puhas joogivesi on kõik osa jätkusuutliku arengu eesmärgist kolm ning vastavalt Eurostatile on meil umbes kaks protsenti eurooplastest, kellel on probleeme juurdepääsuga niisugustele nõuetele vastavale veele. ent see on osa ka sotsiaalsete õiguste sambast Euroopa Liidus ning ma viidan, viitan siin punktile, mis räägib juurdepääsust elutähtsatele teenustele, mille hulka kuulub joogivesi. nii et me peame selle direktiivi vastu võtma, sellepärast et niimoodi me tagame oma eesmärkide saavutamise, mis muuhulgas puudutab ka jäätmete vähendamist. kui me suurendame eh, kraanivee kasutamist, siis väheneb sellega pudelivee kasutamine oluliselt vähemalt, vähemalt kahekümne protsendi võrra, mis vähendab samuti plastjäätmeid nii et on parem kvaliteet, parem juurdepääs iseäranis kõige haavatavamatele ühiskonnarühmadele, suurem läbipäästus, läbipaistvus meie tarbijatele, kui me räägime hindadest ja tarbimisest, ning vähem bürokraatiat selles valdkonnas. kõik need on asjad, mille poole peaksime püüdlema. olen nõus härra Junckeriga, kes rääkis sellest teemast ka oma Euroopa Liidu seisukorda puudutavas kõnes Euroopa tulevased põlvkonnad eh, on ära teeninud eh, head eh, standardid, head elukvaliteedi Euroopa, mis meid kaitseb, nii et ma kasutaksin mulle minu kõne lõppu selleks, et tunnustada härra Dantani tema töö eest. kahju, et parlamendi ja komisjoni jõupingutustest hoolimata äh, ei ole liikmesriigid suutnud seda käsitleda prioriteetsena ning me peame läbirääkimised edasi lükkama järgmise parlamendi ametisse astumiseni, aitäh. kolleeg Zorinio, poolteist minutit. aitäh. austatud president, veedirektiiv on kehtinud juba üle kahekümne aasta ning üheksakümmend üheksa protsenti rohkemgi Euroopast on kaetud kvaliteetse joogiveega. direktiivi läbivaatamine on tingitud Euroopa kodanikualgatusest Õigus veele, mis kogus üks koma kuus miljonit allkirja ning millest nõuti turvalist joogivett kõigile eurooplastele. väga tore, seetõttu ongi väga oluline see teema lõpuni menetleda ning tagada, et juurdepääs äh, puhtale joogiveel on olemas avalikes kohtades ja asutustes ning et vesi vastab äh, teaduse tunnustatud uusimatele parameetritele. kahju, et rohkem ette, ettepanekuid ei ole tehtud, aga juba ettepanekud selle kohta, et tuleb vähendada tinasisaldust, endokriinfunktsiooni kahjustavate ainete, mikroplastide äh, sisaldust, on tunnustamisväärt ning samuti ka rõhuasetus ringmajandusele. ja plastikpudelite, plastpudelite kasutamise vähendamisele. me oleks pidanud aga äh, minema veelgi kaugemale mikroplastide ja vee juurdepääsu osas veele. me ei ole suutnud tagada kõike, mida kodanikud algatused soovisid. ent oleme nii mõndagi saavutanud, kuid jõupingutusi tuleb jätkata. härra Ferreira, üks minut austatud president, austatud volinik. ettepanek, mis meie ees laual on, kohandada joogivee direktiivi sätteid, on igati aja- ja asjakohane. selle mõte on arvestada kulusid, mitte ainult otseseid, vaid kaudseid kulusid, ilma et seataks ohtu joogivee ohutus rõhuasetus võimalikule privatiseerimisele, selle asemel, et pakkuda teenust avalikus sektoris, on aga asi, mis seab ohtu juurdepääsu puhtale joogiveele kõigi, kogu avalikkusele ning eirab Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusi. meil on vaja märksa rangemaid nõudeid vee-ettevõtjatele. ettepanek näeb ette liiga palju mööndusi veeettevõtjatele, kes ei, kellel ei ole tagatud vastavad standardid. aitäh, kolleeg Šuitse, kaks minutit. täna räägime vee kvaliteedist, mida meie kodanikud kasutavad. tulenevalt Euroopa Keskkonnaagentuuri teadusare-, uuringute tulemustest on umbes kakskümmend protsenti Euroopa veekogudest ja rannikuvetest kooskõlas keskkonnanõuetega, mis on kirjas Euroopa veedirektiivis. on selge, et paljud liikmesriigid peavad tegema täiendavaid jõupingutusi direktiivi nõuete täitmiseks. selleks, et tulevikus oleks võimalik tagada piisava kvaliteediga vesi keskkonnale ja inimestele. praegune direktiiv on kehtinud juba kakskümmend aastat ilma suurema suuremate muudatusteta, seetõttu tervitan mingi, tervitangi ma Keskkonnakomisjoni raportööri jõupingutusi selle nimel, et muuta vee kvaliteedinorme, arvestades uusimaid teadustulemusi ning äh, lahendada probleemid, mis on seotud kliimamuutustega. tahan samuti rõhutada, et väga oluline on see, et tegemist on esimese eduka kodanikualgatusega, algatust toetas üle ühe koma kaheksa miljoni kodaniku ning õigus äh, puhtale joogiveele on miinimumstandard, mis peab olema tagatud. ÜRO on, on seda samuti rõhutanud. Horvaatias, minu koduriigis, on vett piisavalt, aga seda ressurssi, peab säilitama avaliku ressursina, avaliku hüvena, seda peab vastutustundlikult haldama ja mul on hea meel, et parlamendis üritame praegu tagada kodanikele õiguse joogiveele. ma toetan komisjoni tema jõupingutustes parandada kodanike tervist, ent mul on äh, kahju kuulda, et otsus selle dokumendi osas äh, läheb järgmisele parlamendile kuid ma tervitan subsidiaarsuse põhimõtte rakendamist. kõnelejad katkestatakse. proua Pedikätin. tema on hüva askel. see on väga hea samm edaspidi puhta kvaliteetse joogivee tagamiseks kõikidele inimestele. see on inimõigus, see on põhiõigus